Right, let's get going on the explanations of vote. Mr Kalinovski. mingem siis edasi hääletuste seletamisega, härra Kalinovski, sõna on teil. suur tänu. E, progress ja e, progress tehnoloogias edendab ka majandust ning me peame tõepoolest leidma lahendusi, mis sobivad rohkem meie inimestele kuid me ei tohi äh, alahinnata äh,, milline on teadusuuringute hind. me äh, peame seda arvestama, sest muidu hakkab loodus vastu mina hääletasin eh, teaduslikel eesmärkidel eh, kasutatavate loomade kaitse osas positiivselt sellepärast, et me oleme saavutanud hea kompromissi. me saame eh, kaitsta loomi, kuid me saame vähendada ka loomade kannatusi eksperimentide käigus. proua Siseni Uh, kolleegid, palun, kas te võiksite vaiksemalt eh, lahkuda, proua Siseli? Eh, härra president, Euroopa direktiiv, eh, mis käsitleb loomade kaitset kaheksakümne kuuendast aastast, vajab tõepoolest läbivaatamist. mulle ei meeldi see uus tekst aga ma hääletasin siiski selle poolt, sest meil on vaja vähendada loomade kannatusi. kõigepealt testimine on võimalik ainult siis, kui sellest sõltub inimeste heaolu. küsimus on inimeste väärikustes. inimestel peab olema õigus tervisele. Nendel peab olema võimalik saada ravi. uus direktiiv kasutab testimisel vähem loomi ning loomkatsed eh, eh, tagavad eh, selle dokumendi alusel loomadele parimad, paremad tingimused, kuid ma loodan, et tulevikus me üldse ei kasuta loomi. Ja, Dank, äh, ja... suur tänu, härra president. loomade kaitse on teema, mis äh, puudutab eurooplasi sügavalt ja mul on hea meel, et raportöör äh, Jeeglel üritas äh, ja tal õnnestus parandada katseloomade olukorda. loomkatseid vähendatakse miinimumini ja ainult siis, kui alternatiive ei ole, nad on lubatud, nii et see on hea kompromiss uurimisvabaduse ja loomade kaitse vahel. meil on vaja tõhusat kaitsetaset üle kogu Euroopa. me saavutasime täna edu ja nüüd on oluline, et kõik liikmesriigid rakendaksid direktiivi korralikult ja õigeaegselt. härra Antoniotsi, üks minut, palun. ma tänan härra president. ma arvan, et sellel väga tundlikul teemal, katseloomade kaitse teemal, on meil õnnestunud leida hea kompromiss. ühelt poolt teadusuuringute vajadused ja teiselt poolt loomade heaolu eeskirjad. ja sellepärast ma hääletasingi kolleegi proua Jeegle raport projekti poolt, samas ma olen nõus, et liikmesriigid peavad kus võimalik kasutama muid meet-, meid, meetodeid loomadega katsete asemel. ma tänan härra Wojciechowskit, ma ei näe, proua McInnes, palun. ma tänan, härra president ma tahan õnnitleda proua Jeglet selle töö eest ehm, loomakatsete vallas. ma hääletasin raporti poolt, sest ma leian, et see on kõige pragmaatilisem lahendus probleemile, mis meil on, on vaja kaheksakümne kuuenda aasta direktiivi ajakohastada ju ma tahan rõhutada, et see on väga tähtis loomade heaolule, aga samuti eh, teadusuuringute jätkamiseks Euroopa Liidu tasandil. tõesti, eh, on oht, et teadlased hakkavad eh, uuringuid tegema väljaspool Euroopa Liitu, kus reguleeritakse neid asju vähem. me tahame regulatsiooni parandada ja samuti katsetes kasutatavate loomade heaolu parandada laborites, teadusuurimisasutustes, ehm, siis on meil vaja ka arvestada seda, et teadusuuringud peavad saama jätkuda ja rohkem noori on vaja kaasata teadusuuringutesse. Ehm, tähtis on, et kui loomad tõesti katsetel kasutamist leiavad, siis neid kaitstaks ka võimalikult hästi õigusaktidega. härra Kelam, üks minut. ma tänan, härra president mina hääletasin eh, integreeritud tööhõivepoliitika suuniste poolt, millega käsitletakse tööhõive probleeme liikmesriikides. samas igasugune lahendus peab hõlmama ka kvaliteedi mõõdet. president Barroso eile juhtis tähelepanu sellele, et neli miljonit töökohta on täitmata ja need on töökohad, mis vajavad oskusteadmisi ennekõike Eh, on vaja, et komisjon kohe eh, teeks ettepaneku eh, luua Euroopa Liidu vabade töökohtade seiresüsteemi ning ka Euroopa Liidu oskuste pass loodaks. härra Kelam, me oleme endiselt loomade heaolu teema juures. ma panin kirja, et te soovite tööhõivest rääkida, võib-olla teete seda siis, kui me selle juurde asume. järgmine sõnavõtja, palun Mr Roder. Ja. Herre Rüder. <laughs> Øh, oversættelsen kaldte mig Ryder, så jeg var, troede, det var en tysker, der var tale om. Øh. ja tõlkes äh, mu nimi kõlas äh, natuke teisiti, ei saanud kohe aru. ma hääletasin äh, loomade kaitse raporti poolt erinevatel põhjustel loomade kaitse on äh, oluline, aga samas tuleb teha ka meditsiinis edusamme haiguste ravimisel. meil tuleb leida tasakaal nende kahe eesmärgi vahel. loomi tuleb hästi kaitsta, aga raskeid haigusi on vaja ravida. ja proua Jeegle poolt esitatud raport on leidnud selle tasakaalu ja seetõttu ma hääletasingi poolt. põhimõtteliselt äh, on meil kindlasti vaja äh, uut äh, seadusandlust pärast direktiivi tuhat üheksasada kaheksakümmend kuus. härra Kirillov, palun. suur tänu, härra esimees. mina tahaksin teha avalduse tegemist on eh, vastuolulise raportiga eh, teine lugemine, eh, kaitseloomade kaitse, katseloomade kaitse, mina olen selle poolt, sellepärast et siin on tagatud õige tasakaal, kaitstakse loomi kahjustamata teadusuuringuid. looma eksperimente tuleb kasutada ainult siis, kui teisel moel ei ole võimalik saada teaduslikult Eh, õigustatud tulemusi. me peame tõepoolest loomi hästi kohtlema, kui eh, neid kasutatakse katseloomadena ning liikmesriigid peavad tagama loomade heaolu nii palju kui võimalik eh, sellise töö juures, et nad ka, et nad et nad kannataksid nii vähe kui võimalik. proua Haakin ma tahaksin avaldada tunnustust proua Jeeglele ja kõigile nendele, kes olid kaasatud sellesse tasakaalustatud kompromissi saavutamisse, millega kaitstakse katseloomasid teaduse eesmärkidel. jah, loomad et tervishoiu eest seisjad Euroopa Liidus tervitavad seda teksti ja ma arvan, et tekst, mille me vastu võtsime, annab ka käegakatsutavat ähm, tulu loomade kaitses ning samas teaduses saavad meditsiinilised teadusuuringud jätkuda ning saab välja töötada tõhusaid ja innovaatilisi ravimeetodeid see kompromiss on väga tähtis samm Euroopa Liidu õigusaktide harmoneerimise vallas loomade kaitse vallas ja see on väga tähtis ja teiseks tegemist on ka humaanse reageeringuga. jah, meil on siin valu maksimummäärad nüüd sätestatud ning samuti äh, kui on põhjust kartuseks, siis ka testitakse loomadega katseid tegevaid institutsioone. arvoisa puhemies. härra Takula, austatud president, ma hääletasin proua Jeegle raporti poolt olen arvamusel, et me peaksime ka Euroopa Parlamendis äh, muretsema loomade kaitsmise pärast. oluline on tähelepanu juhtida ka sellele, et see raport äh, on hea kompromiss, äh, kus on kaasatud nii loomade kaitse kui ka teaduskatsete toimimine. väga oluline on tagada, et loomkatsed viidaks läbi heades oludes ning et äh, loomadele tehtaks võimalikult äh, vähe valu ja põhjustataks võimalikult vähe kannatusi. kui nüüd äh, võrrelda praegust seadusandlust direktiiviga tuhat üheksasada kaheksakümmend kuus, siis jääb ainult üle loota, et ähm, olemasolevat direktiivi hakatakse tõhusalt rakendama ning teadustöö jätkub. proua Zaborska, palun teile sõna. Uh... suur tänu, härra president. zvierat nemôžem podporiť text predloženej smernice Just one second, I am so sorry. I am not getting any interpretation into English. vabandust, ei ole inglisekeelset tõlget. mina olen eh, selle raporti vastu, sellepärast et eh, siin eh, ei garanteeritud meile embrüonaalsete tüvirakkude kasutamise keeldu see on äärmiselt kahetsusväärne. see näitab, et meie oleme valmis eh, eh, piirama primaatide kasutamist ainult siis, kui ohus on inimese elu. me oleme nõus seda ainult tegema, kui mitte mingisugust muud meetodit ei ole olemas. ja tõepoolest, see on väga hea, aga kas me saame samamoodi kaitsta ka veel sündimata lapsi? kas me tõepoolest elame äh, ahvide planeedil, niisugune mulje mul jäi, kui ma kuulasin diskussioone. Give an explanation of vote. Orally, they should submit a request. Eh, kui te tahate eh, nüüd selgitada oma hääletustulemusi, siis te peaksite sellest andma kirjalikult eelnevalt teada. härra Liberatski. suur tänu, härra president. mina toetan neid lahendusi, mida pakkus välja proua Jeegle eh, loomade kaitse osas, mida kasutatakse teadusuuringutes, tegemist on väga tasakaalustatud lahendusega ning see tõepoolest eh, aitab meil tsivilisatsioonina edasi liikuda, aga eh, ma eh, tegin vea, kui ma hääletasin ja ma olen esimese muudatusettepaneku vastu, ma olen kõikide muudatusettepanekute vastu. proua Piedikainen austatud äh, president, ma ei hääletanud selle seadusandluse eelnõu komisjoni tagasisaatmise poolt, sellepärast et ma arvan, et me tulemust äh, paremaks ei oleks äh, muutnud, aga ma hääletasin kõige, kõigi kolme muudatusettepaneku poolt. ääretult murettekitav on minu arvates see, et Euroopas on äh, test loomade kaitsel äh, tehtud mitu sammu tagasi hoopiski. mitmes liikmesriigis on äh, kasutusel paremad protseduurid uurimustulemuste saamiseks ilma katseloomadeta. ja praegune seadusandlus tegelikult aeglustaks alternatiivide väljatöötamist ja primaatide kasutamine uurimistegevuses ei äh, paranda küll inimeste tervishoidu nii palju, kui siin raportis on välja toodud. Uh, nüüd me siis jõuame Jüri raporti juurde, mis puudutab tööhõivepoliitikat. Äh, kõigepealt härra Mastella. härra president, suur tänu, et mulle sõna andsite arutelu tööhõive osas eh, toimub praegu majanduskriisi kontekstis ning kahtlemata jääb see ka väga oluliseks teemaks tööturul järgnevatel aastatel. Eh, meil on vaja tõhusamaid mehhanisme, et selles valdkonnas edasi liikuda ning see tähendab, et vaja on tõhustada Euroopa Liidus majanduspoliitikat, meil on vaja koordineerida tegevusi liikmesriikide vahel ning me peame saavutama oma eesmärgid eh, strateegia kaks tuhat kakskümmend elluviimiseks, et meil oleks tõepoolest jätkusuutlik majandus ja et meil oleksid ka jätkusuutlikud töökohad Eh, on vaja eh, edendada sotsiaalset majandust eh, struktuuripoliitika ja ühtekuuluvuspoliitika kaudu. me peame olema selles vallas tõhised, tõhusad ning me peaksime leidma viisid, kuidas erinevate regioonide ja liikmesriikide majanduslikest erinevustest üle saada ja Euroopa ametitel on oluline roll. proua Matsooni ma tänan. mina hääletasin selle raporti poolt, sest ma olen kindel, et üldjoontes on see positiivne ja õige aga loomulikult ma ei ole sajaprotsendiliselt rahul, sest see tekst saanuks olla auahnem, eriti mis puudutab juurdepääsu tööturule naistele ja õigeid meetodeid selleks, et ebakindlate töökohtadega võidelda kõikjal Euroopas. aga igatahes ma avaldan tunnustust raportöörile tehtu eest, arvestades, kui vähe aega tal tegelikult oli. ma toetan seda, et üritatakse lihtsustada mõningaid eeskirju ja töö tööhõivepoliitika suunised toovad välja ka need eesmärgid, mis Euroopa strateegial kaks tuhat kakskümmend on. ja väga positiivne on ka see, et üritatakse mm, üle saada ja õppida äh, varasematest vigadest. Äh, see on väga tähtis, et saavutada kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärgid. nii et äh, lõpptulemus on positiivne selles dokumendis on suurepärased ettepanekud, mis pakuvad laialdast huvi. me ju tahame, et töö oleks naudinguks. härra Massaros, palun. tänan, president ma ei saanud oma nimest päris hästi aru. pärast finantskriisi on olukord selline, et Euroopa Liidu riikide majandus on endiselt nõrkadel alustel, meil tuleb ära kasutada kogu potentsiaal, et luua töökohti. demograafilised muutused, aga ka üleilmastumine mängivad oma rolli ja kasutusele võetakse uusi tehnoloogiaid. seetõttu on minu arvates väga oluline, et uus tööhõivepoliitika pöörab tähelepanu nii aktuaalsetele probleemidele kui ka pikaajalistele väljakutsetele, võtmetähtsusega rolli mängib siinkohal sotsiaalpoliitika, mille abil on võimalik võidelda mitmesuguste raskuste vastu. ma olen raportööriga ühel nõul selles osas, et elukestev õpe on strateegilise tähtsusega, toetan seda lähenemist ja õnnitlen raportööri, tänan. härra Metsalov, ma vabandan, et ma nüüd teie nime hääldasin valesti, sellepärast et ma hääldasin seda nii, nagu minuni ta jõudis. nii et ma vabandan, kas te nüüd ei ütleks, kuidas te, kuidas teie nimi ikkagi kõlaks? see nimi on Missalos, väga hea. ütlen ausalt, et inglise jaoks ei ole seda kerge välja öelda. härra Kuuslik, palun suur tänu! minu nimega saite te hästi hakkama. lugupeetud kolleegid, mina täiesti toetan liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniseid, nii nagu ta võeti vastu parlamendi poolt. tööhõive ja töökohad on eh, võtmetähtsusega eduka majanduspoliitika jaoks. Eh, majanduse kasv aitab meil luua eh, neid eeltingimusi, et me saaksime võidelda kliima ja ökoloogiliste katastroofidega. Euroopas minnakse e, erinevaid teid pidi, kuid siiski Euroopas on võimalik e, ju, luua ka jätkusuutlikke töökohti, mis aitab võidelda eh, üleujutustega. vaja on, et eh, üleujutusvastased süsteemid, kuivandus, kuivendussüsteemid normaalselt töötaksid, sest et üleujutuste hind on tohutu yes.. no Uudžas. suur tänu. finantskriisist väljumine, eh, eh, majanduse käimalükkamine Eh, need on kaks asja, mis toimuvad erineval kiirusega eh, kogu Euroopas ja kahjuks tööhõive statistika küll ei näita tõusumärke. see trend on hoopis vastupidine eh, sellele, mida pakkus välja komisjon ning need suunised, mis on Euroopa kaks tuhat kahekümne jaoks Eh, seal öeldakse, et majanduskasv eh, peab olema kõikehõlmav, aga need eh, komplekssed tööhõive suunised aitavad meil just minna selles suunas, et struktuurilisi vajakajäämisi kõrvaldada süstemaatiliselt aga kui me vaatame Itaaliat, siis on oluline see, et meie konstitutsiooni esimene artikkel eh, viitab just inimväärikusele. Kelam, suur tänu eh, et te mulle uuesti sõna andsite, härra president. nagu ma ütlesin, mina toetasin tööhõivepoliitika suuniseid, eh, sest see aitab leevendada probleeme, mis liikmesriikides on, aga samal ajal kõik lahendused peavad eh, hõlmama ka eh, võrdsuse momenti. nii nagu härra Barroso eile ütles, on praegusel hetkel Euroopas neli miljonit tühja töökohta, aga need töökohad nõuavad kõrge kvalifikatsiooniga inimesi ja sellepärast ma kutsun komisjoni üles viivitamatult eh, seada sisse Euroopa vabade töökohtade seiresüsteemi ja ka Euroopa eh, oskuste passi, sest niimoodi me eh, tagame, et meie kontinendil oleksid eh, oskustöölised ning me saame ning me saame siin aidata kaasa ka SME-de arengule. You have the floor härra Antoni Otsi. kallid kolleegid, mina hääletasin selle raporti poolt, sest ma olen nõus raportööri lähenemisviisiga. ma toetan ka mitmeid muudatusettepanekuid, mis komisjonis välja pakuti ning samas see raport eh, ütleb, millised on need selged eesmärgid Euroopa Liidu tasandil, milliseid samas ei saa olla ainsateks suunisteks Euroopa Liidul liikmesriikidele nende tegemistes. ma olen nõus raportööriga selles, et kui me tahame, et Euroopa Liit oleks tõhus, et strateegia kakskümmend kakskümmend oleks tõhus, siis tööhõivepoliitika suunised tuleb ka korralikult ellu rakendada ning tuleb sotsiaalmajanduslikud erinevused liikmesriikide ja piirkondade vahel Euroopa Liidus kaotada, kasutades selleks struktuurifonde ja ühtekuuluvusfonde proua Harkin, palun. E, proua Hööril raport on suurepärane ja kas nõukogu võtab need ettepanekud ettepanekud ka kasutusele. mul oli hea meel kuulda Belgiast eesistujalt, et ta kavatseb läbi vaadata parlamendi soovitused, aga ma tahan nõukogule öelda, et väga tähtis on see, et võetaks kasutusele ka väga paljud muud ettepanekud, mis ÖRi raportis kirjas on. eriti, mis puudutab paremat juhtimist ja valitsemist, kõik on nõus sellega, et avatud koordineerimise meetod kindlasti ei olnud tõhus, kui kõneks oli Lissaboni agenda tähtis on, et igasugused eesmärgid ja alleesmärgid, mis seal kirjas on, ka eh, jälgitakse ja seiratakse, kuidas nad ellu viiakse ja seda tehtakse nüüd strateegia kakskümmend kakskümmend elluviimisel. ainult nii on võimalik tagada, et vähenevad regionaalsed erinevused Euroopa Liidus ning lõpetuseks ma täielikult toetan seda eh, kontseptsiooni, et tööhõive peab tagama inimväärse töö, nii nagu ELO on seda nõudnud. proua Sikerski, teil on nüüd sõna ma olen rõõmus selle üle et euroopa komisjon e, pakkus välja integreeritud suunised tööhõive vallas ja meie euroopa parlamendis siin kiitsime nad heaks arvestades milline on praegune majandusolukord kogu maailmas on see väga õige samm õiges suunas me võtame omale kohustused sellega me kohustume Eh, tööturuga tõsiselt tegelema. aga eh, need suunised eh, on ka läbipaistvad ja sidusad, seegi on väga oluline. tähtis on, et väheneks tööpuudus, tähtis on, et meil oleks suur hulk kvalifitseeritud töötajaid, et suureneks inimeste arv, kes lähevad ülikooli õppima, et me võitleksime üheskoos vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu ja kõik meie eesmärgid nendes valdkondades tuleb ka korralikult ellu viia ja täielikult ära kasutada see potentsiaal, mis tööturul on. tähtis on luua head töökohad ja kasutada selleks paremini investeeringuid majanduse taastamisse ning on vaja mõista ka, et liikmesriikide vahel Euroopa Liidus on veel suured erinevused, suured on ka erinevused piirkondade vahel. ma loodan, et see dokument Euroopa strateegia kaks tuhat kakskümmend toob need tulemused, mis seal kirjas on? kolmkümmend aastat tagasi Vana-Euroopa riigid, need niinimetatud viisteist liikmesriiki Äh, olid silmitsi sellega, et hakkab Euroopa Liit laienema ja kolmkümmend seitse protsenti maailma SKP-st äh, hakkab Euroopa Liit tootma, praegu on see ainult kakskümmend viis protsenti ja on oodata, et see veelgi väheneb, see meie osakaal maailma SKP-s. Kanada ja USA osakaal samas maailmakaubanduses on jäänud samal perioodil üsna stabiilseks, aga häda on selles, et me oleme omale suuremad maksud peale pannud, suuremad ettekirjutused omale hakanud tegema, reguleerinud rohkem ja rohkem bürokraatiat bürokraate ja inspekteerimisi, rohkem litsentse, see kõik olnuks mõttekas, kui me konkureerinuks siin Euroopas omavahel, aga see on täiesti mõttetu, kui me peame võitlema, võistlema India ja Hiinaga. ja sellepärast teie valijad ja minu valijad, härra president, vaatavad nüüd kaugemale ja tahavad, et me loobuksime kogu sellest jamaks ning tõesti mõtleksime globaalselt. härra Kamal suur tänu, härra president. mina alg-, algaksin sellest, mis vastik on selles raportis. mulle loomulikult meeldib, tähendab, mulle eriti ei meeldi, et on elukestev e, õpe, sellepärast et see võtab liiga palju aega. E, sellest on kasu e, tegelikult, kui majandus muutub aga ähm, praegusel hetkel, kui teatud majandusharud võivad üleöö kaduda, siis on väga hea, kui inimesed saavad õppida. aga tegelikult me räägime siin väga sageli sotsiaalsest Euroopast ja see fraas sotsiaalne Euroopa tegelikult peidab endas äh, äh, poliitikaid, mis ei lase luua äh, töökohti VKE-dele, pannakse siin lisakohustusi, järjest raskemaks muutub selle tõttu eh, töökohtade loomine. las siis tegutsevad VKE-d omatahtsi ja loovad meile eh, jõukust. aga nüüd me hakkame siis rääkima Iraani teemadest ning esimene kõneleja eh, proua Matsooni suur tänu, härra president mina palusin, et selle resolutsiooni hääletamine toimuks kiiremini ja ma hääletasin loomulikult resolutsiooni poolt mina oleksin tahtnud näha, et siia oleks kirjutatud sisse rohkem asju, tegemist oli väga kiireloomulise otsusega, see on ka kohustuslik otsus, sest kui me tõepoolest tahame selle inimese elu säästa, siis me ei saa lihtsalt ainult öelda, et me eh, mõistame hukka või süüdistame kedagi, sellepärast et me oleme seda teinud juba sadu kordi, kui me tegeleme niisuguse maaga nagu Iraan, eh, siis eh, praegusel hetkel on Iraan rahvusvahelise rahvusvahelise üldsuse ega Euroopa institutsioonide suhtes äärmiselt häbematu nemad ei lasknud esitada apellatsiooni, tähendab praegusel hetkel oli võimalik apellatsioon, aga viimastel aastatel oleme me näinud juhtumeid, selliseid episoode, kus eh, on eh, jäetud täitmata need kohustused, mida Iraani valitsus on endale võtnud rahvusvahelise üldsuse ees. ma arvan, et tõepoolest oleks vaja rakendada sanktsioone Iraagi suhtes nii liikmesriikide poolt kui Euroopa eh, Liidu tasemel, sellepärast et kuidas me saame niisuguse riigiga pidada diplomaatilisi suhteid. mina eh, olen olnud parlamendis kaua aega, aga ma tegelikult kunagi ei ole näinud, et ühte resolutsiooni niivõrd tõsiselt eh, toetatakse. minu arvates, et me saatsime ikkagi selge sõnumi ja nüüd on sõna härra Kelamil. Support... ma tänan, ma loomulikult toetasin seda resolutsiooni. ja see on veelkordne avaldus selleks, et proua Sakineh Ashtiani elu päästa kindlasti ei ole tegemist isoleeritud juhtumiga. kuni kolmsada naist on kividega surnuks loobitud pärast seda, kui eh, praegune klerikaalne terroristlik režiim aastad tagasi võimule tuli. see hõlmab ka avalikke ülespoomisi, sealhulgas alaealiste poomisi. jah, me peame tegema kõik, mis meie võimuses, et proua Ashtiani elu päästa, aga isegi kui meil õnnestub seda teha, ometi selle režiimi iseloom tõenäoliselt ei muutu. sellepärast, mida meil on vaja, meil on vaja toetada äh, neid vapraid inimesi Iraanis ja neid on miljoneid pärast möödunud aasta suve, kes üritavad asendada praegust režiimi avatud mittemilitaristliku demokraatliku võimuga. ja me ei tohi karta neid toetada proua McKinnis. ma tänan president ja ma äh, toetan teid ja ka avaldan tunnustust proua Matsoonile töö eest, mis ta tegi selle resolutsiooniga, ma toetan seda täielikku. me teame, et siin üks kõige tähtsamaid äh, kohtumisi Strasbourgis oli see, mille jaoks paraku väga vähe aega oli ette nähtud, see oli kohtumine Iraani naistega Äh, äh, mul oli hea meel, et ma sain nendega kohtuda ning kinnitada neile, et me toetame neid äh, ja hämmastav, et me saime palju rohkem e-posti sõnumeid loomade heaolu tervisel, kui me saime selle inimese elu puudutaval teemal. tahtsin ise seda öelda ja ma pean seda ütlema, et paljud naised, kes on mõistetud surma kividega surnuks loopimise läbi on tegelikult Muharebi kuriteo toime pannud. see tähendab seda, et keegi on nagu jumalaga vastuollu läinud, aga tegelikult mida need naised tegid, nad protesteerisid diktatuuri vastu oma koduriigis ja soovivad muutusi, soovivad paremat elu ja tahavad oma õigused taastada selles riigis ma seisan siin teie ees ja toetan neid naisi. on väga vähe, mida mina saan ära teha, aga ma usun, et see parlament äh, oma tohutu ülekaaluka hääletusega on väga kõnekas ja ma usun, meil õnnestub olukorda muuta. proua Muscardini. suur tänu. see resolutsioon on esimene suurem samm selles suunas, et parlament suudaks edasi võidelda elude päästmise nimel ja võidelda selle totalitaarse ebainimliku režiimi vastu. ma arvan, et nõukogu peaks tulema välja ka suurema arvu ettepanekutega tulevikus. kõik meie siin kojas peaksime olema nagu kivid. ja me peaksime kividena ründama neid, kes äh, loobivad teisi inimesi kividega surnuks. sealseid inimesed on barbaarse julmuse ohvrid ja neid koheldakse hullemini kui loomi. usujuhid mõistavad kedagi hukka ilma, et oleks võimalik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 ja loodetavasti aitab see neid inimesi päästa. ma olen natukene skeptilisem kui mõned teised inimesed siin, kardetavasti ei kuulata meie sõnu nii tähelepanelikult. meil on tarvis aga rohkem selliseid sõnumeid välja saata inimõiguste rikkujate vastu sest me peaksime üritama peatada sellised inimõiguste rikkumised. me peame tagama, et inimõigusi austataks piisavalt ja selline raport näitab ka, et me aitame kaitsta inimõigusi ja inimõiguste kaitsjaid endid. meil on alati tarvis tagada, et meie positsioon on totalitaarsete süsteemide suhtes selge, et me aitaksime neil kaduda. suur tänu, härra Kelly! Eh, suur tänu, härra president, nagu siin on õigesti ära märgitud, siis see peaaegu ühehäälne hääletustulemus on märkimisväärne, ma olen sellega väga rahul. kõigepealt tahaksin ma öelda, et mina ei ole protestija. ja sellist T-särki pole ma varem kandnud. aga selline ebaproportsionaalne karistus selline surmanuhtlus sellise rikkumise tõttu on nii tülgastav, nii ebaproportsionaalne, et ma tundsin, et ma pean midagi ette võtma ja loodetavasti Iraani võimud mõistavad meie sõnumit, et selline, sellised karistused peavad lõppema. paljudes riikides lõpetati surmanuhtlus pärast avalikke proteste ja loodetavasti meie protestid aitavad lõpetada äh, Äh, aitavad lõpetada surmanuhtlused Iraanis, nagu härra Kelam ütles, on kolmsada inimest niimoodi juba oma otsa leidnud, loodetavasti selline praktika lõpeb, suur tänu. suur tänu, härra Kamal. suur tänu. meie kõik jagame seda muret. ja nagu eelkõneleja juba ütles, siis see hääletustulemus näitab ka, milline tugev toetus tuleb siit parlamendist kõikidest fraktsioonidest. Need kaks äh, naist, kes on hukka mõistetud, nad ei ole saanud ka õiget äh, kohtumõistmist. me näeme, et on tegu valitsusega, mis ei hinda absoluutselt demokraatiat, ei austa selle väärtusi ning äh, keda ei huvita ka viimase valimise tulemused ning kes äh, väga vägivaldselt astub vastu ka kõikidele protestijatele. me näeme ka, et äh, teiste uskude esindajaid, kristlased, Davai usu esindajaid vägiva-, vägivallaga taga ka visatakse. samuti on Äh, isikuid taga kiusatud äh, homoseksuaalsuse eest. ka tema on äh, hukka mõistetud selle eest ja ma loodan, et see režiim peatselt langeb. suur tänu! inimõiguste komisjoni liikmena ma täiesti toetan neid sõnu, me oleme näinud, mida see niinimetatud Iraani õigusmõistmine endast kujutab. ja ma võin ainult väljendada oma õudust selliste ilmingute suhtes. me loodame, et see peatselt oma lõpu leiab. ja see üks vastuhääl, mis anti sellele resolutsioonile, tegelikult viga, nii et meiepoolne toetus oli ühelne. härra Cannon. see seitsmekümne üheksanda aasta Iraani eh, revolutsioon saab eh, peagi eh, praktiliselt samasuguse tähenduse nagu Prantsuse revolutsioon ja Venemaa seitsmeteistkümnenda aasta revolutsioon siin ei olnud olulisemaks mitte äh, territooriumi äh, ühtsus või mingisugused muud põhiväärtused selle resolutsiooni all, vaid äh, selle kõige suuremaks sündmuseks oli just Ameerika saatkonna ründamine. ajatolla aga ütles, et tegelikult neile igasugused reeglid ei kehti. ja Nad rahastavad terroristlikke organisatsioone Pärsia lahe piirkonnas, teistes riikides, Balkani riikides ja nende terrorirünnakute eesmärkideks on eelkõige just tsiviilohvrid, me oleme seda näinud kas või Londonis näiteks, nii et me peame tõesti hukka mõistma sellised tegevused ja me peaksime rohkem väärtustama ka territoriaalse ühtsuse austamist ja demokraatia põhiväärtusi peame kaitsma. siin paljud kolleegid rääkisid sellest, et Iraani äh, valitsus ei ole piisavalt äh, äh, väärtustanud demokraatlikke põhiväärtusi, nii et me peaksime seda silmas pidama.